Äh, korrigendumeid ei ole olnud, nii et me saame heaks kiita resolutsiooni, mis mulle on siia laekunud. nüüd järgmine päevakorrapunkt Euroopa ühendamise rahastu pärast aastat kaks tuhat kakskümmend. sõna on komisjonil. Äh, president, lugupeetud saadikud, suur tänu, et saan teiega nüüd mõtteid vahetada selle üle, millised on Euroopa Parlamendi ootused Euroopa ühendamise rahastuse os-, rahastu osas pärast aastat kaks tuhat kakskümmend. me kavatseme vä-, oma ettepanekud teha kuuendal juunil. MFF-i pakett, mis teisel mail vastu võeti, juba äh, toob peamised põhimõtted, mis puudutab Euroopa ühendamise rahastu äh, põhimõtteid ja ülesehitust me mõistame, et transporti infrastruktuur vajab suurinvesteeringuid Euroopa Liidus aastatel kaks tuhat kakskümmend, kaks tuhat kakskümmend seitse, TNT põhivõrgud nõuavad viissada, kolmsada viiskümmend miljardit eurot investeeringuteta ja meil on vaja otsustavalt ka tegeleda CO2 heitmete vähendamisega ja digitaliseerimisega transpordisektoris piiriülene mõõde jääb Euroopa Liidu lisaväärtuse aluseks, aga tõhus ja ühilduv mobiilsus peab olema ka nutikas, jätkusuutlik, kaasav, ohutu ja turvaline. ja sellepärast ma olen teinud ettepaneku moderniseerida Euroopa ühendamise rahastut. CEF on üks vähestest programmidest, kus komisjon on välja pakkunud suurendada eelarvet ja nelikümmend kaks koma kolm miljardit eurot on ette nähtud, millest kolmkümmend koma seitse miljardit eurot läheb transpordi toetamiseks. ettepanek on jääda praeguste rahastamistasemete juurde kaksteist ja üksteist miljardit eurot. samuti kuus koma viis miljardit eurot transpordi infrastruktuuridele, mis on kahese kasutusega tsiviil ja sõjalise otstarbega. ja kuus punkti parlamendi resolutsioonis on minu jaoks eriti olulised. kõigepealt prioriteedid. ma olen nõus, et väga tähtis on leida õige tasakaal uute infrastruktuuride väljaarendamise vahel ja moderniseerimise vahel, kui kõneks on praegused infrastruktuurid, mis juba käigus on. osalt ma olen nõus, et tähelepanu peab koondama võrkude väljaarendamisele, eriti piiriülestele äh, juppidele ja samuti lünkadele koridorides, ühenduslülidele, mis tuleb välja veel ehitada see on väga vajalik selleks, et suured projektid, mida praegustest programmidest toetatakse, lõpule viia. aga teisalt palju tugevam peab olema rõhk moderniseerimisel, praeguste infrastruktuuride ajakohastamisel. meil on vaja Cäsariga edasi tegeleda ja eh, digitaliseerimine vajab edasist toetust me tahame liikuvusse eh, ühendada eh, eh, iseseisvat, iseseisvate autode võimalustega ning me tahame, et meie võrgud oleksid turvalisemad, ohutumad ja vastupanuvõimelisemad looduskatastroofidele ja kliimamuutustele. ja Eh, põhivõrgud ja üldvõrgud, eh, see eristamine ei ole alati nii oluline. ja sellepärast me teeme ettepaneku hõlmata üldvõrgud seal, kus see on asjakohane. aga see on võimalik ainult, kui kõik vaeva näevad üheskoos ja siin ma tulen oma teise teema juurde, nimelt sünergia, transport, energia ja digitaalsektor, kõik koos ja eh, automatiseeritud liikuvus näiteks avab võimalused suuremaks sünergiaks kõigi nende vahel ja öö, loob, luua on vaja võimalikult lai raamistik, saavutamaks sünergiat ja välja pakkuda teemasid ja olla piisavalt paindlik nüüd ühtekuuluvuspakett, me tugineme esimestele positiivsetele kogemustele ja ühtekuuluvusfondidest üksteist koma kaks eh, miljonit eurot me tahame üle viia Euroopa ühendamise rahastu alla ja ühtekuuluvuse kaasrahastamise tingimused kohalduvad aga me tahame kõrgemat määra ette näha, kui kõneks on piiriüleste Eh, juppide väljaarendamine, samuti segarahastamine ja instrumentide korrastamine. me tahame eh, Invest EU eh, e need koondada ja seal on eraldi osa infrastruktuuridele, mis täiendab Euroopa ühendamise rahastu vahendeid nüüd, mis puudutab segarahastamist, siis peab jääma võimalus eh, ühendamise rahastu grante kasutada üheskoos eh, mitte Euroopa Liidu rahaliste vahenditega, rahaga, mis tuleb kommertspankadelt, liikmesriikidelt näiteks. Eh, ja sõjaline liikuvus on veel üks tähtis komponent kaitsevallas. see on uus algutus ja näeb ette kuus koma viis miljardit eurot. seda kasutatakse Euroopa ühendamise rahastu kaudu selleks, et suurendada sõjalist liikuvust ja teha investeeringuid selleks. samas on, peavad need investeeringud olema ka tsiviilelanikkonna käsutuses ja energeetika. meie kohustused kliima vallas nõuavad tohutuid investeeringuid energiainfrastruktuuridesse. elektrivõrgud vajavad äh, tugevdamist, võrgud on vaja paremini digitaliseerida, et võimaldada neid tõhusalt hallata. gaasivõrk, põhivõrgud peavad olema kohandatud ka taastuvenergiaallikatest energia edastamiseks. meil on vaja selleks teha investeeringuid. ja see on eriti oluline, kui infrastruktuur eh, toob lisaplusse, solidaarsus, innovatsioon, varustuskindlus tugevneb selle tagajärjel Euroopa ühendamise rahastul on siin kasvav roll. meil on vaja auahnet, finantstoetust ja tugevdada sünergiat, transport, energeetika ja digisektor peavad toimima käsikäes. ja Euroopa ühendamise rahastu toetab ka äh, teisi investeeringuid ja projekte energiavarustuskindluse tugevdamiseks nii et meil on auah need eesmärgid, aga samas oleme ka realistid, kui kõneks on Euroopa ühendamise rahastu tulevik ja ma loodan teie peale siin Euroopa Parlamendis, tänan. suur tänu. ja nüüd fraktsioonide nimel saavad järgmised sõnavõtjad sõna, kõigepealt härra Marinescu, poolteist minutit, Rahvapartei domnule președinte doamnă comisar mulțumesc pentru. suur tänu ma tänan informatsiooni eest mida te jagasite proua volinik on selge et transport energia telekom kõik need infrastruktuurid on alus meie majandusarengutele ja euroopa ühendamise rahastut tunnustatakse kõrgelt liikmesriikides, liikmesriigid leiavad ja komisjon leiab, et see on olnud edukas äh, pro-, protsess ja projekt. aga sellepärast on üllatav rahasumma, mis eraldati sellele rahastule pärast aastat kaks tuhat kakskümmend. jah, hetkel valitseb küll pisuke segadus arvude osas, mida me oleme näinud Äh, erinevus praeguste hindade ja püsihindade puhul ja samuti tsiviil- ja sõjalise aspekti kokkuviimine, ma usun, et siin me saame selgust, aga äh, viiskümmend miljardit eurot aastaks kak-, äh, see on väiksem rahasumma, kui meil varem oli, seda puudutab transporti, energeetikas on mõningat edasiliikumist, aga transpordis mitte. ma arvan, et kuuenda juunini on veel aega, siis te lubasite oma ettepaneku teha, palun muutke vahepeal seda transpordi infrastruktuuri toetuse arvu. suur tänu sotsiaaldemokraatide nimel saab nüüd sõna proua Jala Sender, üks minut. tänan, härra president. see on tõsi. et meil oleks meeldinud äh, samas suunas liikuda ja mitte jätta härra Marinescut üksi oleks olnud hea, kui terve parlament oleks äh, saanud äh, nõuda tugevat äh, Euroopa ühendamise rahastut. varasem oli edukas, kuid nüüd me näeme investeeringute puudumist infrastruktuurides Euroopa Liidus ja oleme seda juba viimase kümne aasta jooksul. lisandväärtus oleks olnud tohutuks toeks tulevikule mõeldes olgem realistid. me näeme, et äh, täna on kärbe kaksteist, kolmteist protsenti. Tun-, tun-, tunnistagem seda. Need summad tuleb kusagilt leida, tuleb rõhutada sünergiat, rõhu-, sünergiaid, puhtad autod on meil täna reaalsus, aga tarbijad ei tea, kuidas neid kasutada ja rakendamine on samuti probleemiks. peame jälgima, et riigid, kelle siseriiklikud programmid ei vasta Euroopa kohustustele, asuksid kiiresti tegutsema. tänan. suur tänu. ECR-i nimel saab sõna härra Zlotovski üheks minutiks. suur tänu. ma tänan jah, Euroopa ühendamise rahastu programm on äh, oluline programm, nii te ütlesite, proua volinik, et see on hea ühtekuuluvuse jaoks ja praegu me räägime selle programmi tulevikust äh, ja Euroopa transpordivõrkudest. Äh, koridorid ei ole veel välja ehitatud ja sellega tuleb edasi tegeleda. me peame esitama küsimuse, kuidas hakkavad asjad edasi minema. liikuvus, automatiseerimine, need on liikuvuspaketi erinevad aspektid. Euroopa ühendamise rahastu äh, rahastab Äh, infrastruktuuriprojekte, äh, äh, projekte, milleta ühtekuuluvus oleks ohus. kõikjal palutakse raha juurde, jah, meil on ka siia raha juurde vaja. suur tänu, nüüd saab sõna Alde nimel asepresident Telitška üheks minutiks. suur tänu, president, volinik, ootan homseid läbirääkimisi resolutsiooni ettepaneku üle koos kolleegidega. ma olen kindel, et me saame kokku hea dokumendi, ma olen kindel ka, et komisjon võtab seda tõsiselt. ja teie isiklikult äh, peaksite võtma kui toetust oma jõupingutustele, on terve rida väljakutseid, on ka negatiivseid signaale, üht on juba mainitud. Euroopa ühendamise rahastu on, on, on edulugu, me oleme olnud edukad, taotlusi on liigagi palju, aga kui me vaatame finantsvahendeid püsihindades kaksteist, kolmteist protsenti kahanemist. parlament ja enamus meie parlamendis siin ei mõista seda. Hin-, hinnangust rääkides võib-olla saaks äh, ka koordinaatorite poolt paremini teha Euroopa poolt, me peame hindama reaalselt tehtud edusamme selleks, et me saame avalikkusele seda ka näidata, kodanikele. küsimus ei ole selles, kui palju raha on eraldatud, vaid see, mis on reaalne tulemus ja kolm lühikest märkust. näiteks äh, keerukas suhe Horisont äh, kaks tuhat kahekümnega, teiseks jah, segainstrumentidele nõus, tulemused on olnud positiivsed, äh, jätkame ja kolmandaks tuleb mõista, et uh, use it or lose it peaks olema põhimõte. selle ja vabandan, et ma ületasin oma kõneaega. suur tänu ja järgmisena saab kuue nimel sõna härra Silikiotis. üheks minutiks. suur tänu, president, kui me kasutame Euroopa ühendamise rahastut õigesti, saame üles ehitada väga olulised infrastruktuurid transpordi vallas ja energia vallas seda ei ole aga võimalik teha väiksema eelarvega. Junckeri fond investeerib ainult seal, kus erainvesteerijad seda nõuavad. ja raha ei tohi kasutada ka sõjalise infrastruktuuri jaoks selleks, et tagada sõjaline liikuvus, nagu volinik sellest rääkis. meil on vaja selliseid programme, mis oleks kasuks kogu ühiskonnale ja selleks, et me saaksime luua kõrge kvaliteediga uusi töökohti, samas kinni pidades keskkonnanõuetest. tuleb kahandada distants Euroopa erinevate piirkondade vahel. järgmisena saab sõna härra Vandenkamp üheks minutiks. suur tänu. täna õhtul on meie ees edukas programm Euroopa rahastamise Euroopa ühendamise rahastu ei, see ei tegele mitte ainult transpordi, vaid ka energeetika, telekommunikatsioonidega. ja oleme veendunud, et tegemist on ühe parima investeerimisprogrammiga Euroopa Liidus. tegemist ei ole toetustega, tegemist ei ole raha ülekandmisega, tegemist on heade investeeringutega tulevikku, Euroopa Liidu tulevikku. ja tänaõhtune arutelu, härra president Äh, on suunatud just sellele, et, äh, et me tahame julgustada volinik Pultsi seda programmi säilitama endisel tasandil ja nagu kolleeg Marinescu ka ütles, äh, võimaluse korral ka laiendama. mängus on tõepoolest Euroopa Liidu tulevik ja täna, isegi kui kell on palju, on väga oluline seda teemat arutada. suur tänu. järgmisena saab sõna Isabel de Monte üheks minutiks. president, volinik. täna räägime vahenditest, mis on suunatud Euroopa ühendamisele. tegemist on pikaajalise perspektiiviga. infrastruktuuri vallas on vajalikud ressursid tohutult suured, investeeringud peavad olema üksikasjalikult kavandatud ja me leiame, et äh, praegune eelarve tuleb säilitada ja mitte ainult säilitada, vaid seda tuleb ka suurendada, see tähendab, see võimaldaks, äh, võimaldaks üle-euroopalisi võrgustikke edasi arendada. ma leian, et Euroopa ühendamine on füüsiline nähtus. rohkem kui kunagi varem on meil vaja võrgustikke, mis tagaksid meile majanduskasvu ja ühendused, kaasa arvatud ka kõige kaugemate piirkondadega. Euroopa peab säilitama kontrolli oma võrgustike üle ja samas sinna alla käivad ka logistikavõrgud. suur tänu üheks minutiks, härra Salini. La... tänan, härra president, proua volinik. kolleeg Marinescu resolutsioon seab eesmärgiks äh, rääkida ühest väga olulisest prioriteedist Euroopa Liidus, milleks on tagada ühendused, samas tagades innovatsiooni. viimase seitsme aasta jooksul on Euroopa ühendamise rahastul olnud tohutu mõju infrastruktuurile ja võimaldanud ka innovatsiooni näiteks alternatiivsete kütuste vallas. kõik see on väga tähtis, kui me tahame digitaliseerida ja süsinikust vabaneda. see on olnud väga edukas programm. Äh, seega on kärpeid väga raske põhjendada ja veel. küsimus ei ole mitte ainult ressursside olemasolus, vaid ka mehhanismi tüüpu, tüübis. ma arvan, et me peame seda tüüpi mehhanismi säilitama äh, rahasta-, ja peame mõtlema ka veel sellega seotud aspektidele. ja nüüd algab vaba mikrofon, olen saanud viis taotlust. alustame härra Milan Moonist. suur tänu, president volinik. transpordi infrastruktuur on ähm, erakordselt tähtis Euroopa Liidu jaoks, see on kõige nähtavam äh, Euroopa ühendamise rahastul on tohutu lisandväärtus suurendab sotsiaalsest äh, ühtekuuluvust, see on võimal-, aitab äh, kõige äärepoolsematel piirkondadel pääseda siseturule, selle, see tõesti toob endaga kaasa majanduskasvu. transpordisektorit tuleb ala, tuleb tõhustada selleks, et äh, täiendada võrgustikke ka pärast aastat kaks tuhat kakskümmend mõelgem sadamatele Atlandi ookeani ääres. on vaja uusi transpordikoridore ja seepärast äh, pole volinik. kas äh, meha-, sellesse mehhanismi on kavandatud ka äh, programme, mis puudutavad Atlandi ookeani, nagu Hispaania valitsuse ettepanekus see on ette nähtud? ma loodan, et eelarvelised vahendid saavad ka tõepoolest olema selle algatuse kõrgusel suur tänu ja nüüd härra Marias. suur tänu, härra president. Euroopa ühendamise rahastu on väga tähtis ka pärast aastat kaks tuhat kakskümmend kuid selleks on vajalikud investeeringud, kapitalid, on vaja rääkida liikuvuse probleemidest, innovatsioonist ning tuleb eelkõige abistada neid riike, kes on eraldatud, nagu näiteks minu koduriik Kreeka, mis asub tõepoolest Euroopa Liidu äärealal ning samuti Egeuse meresaared, mis on ära lõigatud muust Euroopast. seepärast tuleb äh, tõhustada ja vähendada transpordi maksumust. transpordil selleks, et edendada nende saarte ja kogu piirkonna arengut. tuleb kaasajastada juba olemasolevaid infrastruktuure. järgmisena saab sõna Benito Siluaga bueno podríamos llamar al fondo conectar europa. Euroopa ühendamise rahastut võiksime nimetada infrastruktuurifondiks. ja miks? sest viimastel aastatel on sadu miljoneid kulutatud fossiilkütustele ja, ja Biskaia laht on jällegi saanud miljoneid Euroopa ühendamise eest peavad maksma inimesed ja ettevõtted. ja seadus, seadusandjad suurendavad neid kulutusi, kuid mitte midagi invest-, kuid ei investeerita piisavalt taastuvenergiasse. Kataloonia puhul näiteks on kuus korda rohkem piiranguid tuuleenergiale kui ta-, mõel-, mõelge dekarboniseerimisele, keelustage tuumaenergia. ja nüüd härra Novakov. suur tänu. meil ei ole vaja eelarvet Euroopa Liidu reklaamimiseks, piisab sellest, kui räägime nendest tulemustest, mida on andnud Euroopa ühendamise rahastu. Euroopa teedel on rohkem poliitikat kui asfalti, ma arvan. ma arvan, et me oleme kõik nõus et äh, suurim autoõnnetuste põhjus on ummikud ja parim vahend, millega seda probleemi lahendada, on Euroopa ühendamise rahastu, me oleme kõik nõus, et peame lõpule viima TNT võrgustiku, et meil on vaja pool triljonit, pool triljonit selleks ja kui meil ei ole piisavalt eelarv-, kui meil ei ole piisavat eelarvet, me peaksime siiski olema edukamad kuigi hetkel oleme nõus, et äh, edusamme, mida on tehtud, edus, edusammud on olulised siiski ja oleks vaja täiendavaid vahendeid selleks, et mõjutada liikmesriike, neid äh, julgustada TNT võrgustikku lõpule viima nii kiiresti kui võimalik, suur tänu. suur tänu ja nüüd saab sõna härra Pimenta Lopes suur tänu. komisjon üritab äh, seda mõrupilli magusamaks teha. aga Euroopa ühendamise rahastu TNT äh, see annab eeliseid erarahastamisele kuid kulud, tegelikult kasvavad kulud elanikele ühtekuuluvus, äh, vahendid. Pole mingeid tingimusi, sellised riigid nagu Portugal näiteks tahab äh, avalikke investeeringuid selleks, et toetada Portugali rahvast. suur tänu ja lõpetuseks saab äh, sõna volinik Pulk. president. härra president, lugupeetud parlamendiliikmed, suur tänu selle arutelu eest see näitab jällegi positiivseid aspekte, mis on praegusel Euroopa ühendamise rahastul ja sooviga ja tõhustada instrumenti pärast aastat kaks tuhat kakskümmend nii eelarve kui prioriteetide osas. periood pärast aastat kaks tuhat kakskümmend on otsustava tähtsusega, tagamaks TNT võrgustiku lõpuleviimist tähtajaks on kaks tuhat kaks, kaks tuhat kolmkümmend CEF kaks punkt null aitab selle eesmärgi saavutamisel oluliselt kaasa. iseäranis täheldasin teie huvi äh, toetada infrastruktuuriprojekte ja tuleksin mõnede kommentaaride juurde tagasi. kõigepealt, mis puudutab CEF-i eelarvet MFF-i ettepanekus on praegu ambitsioonikas ettepanek CEF-i tulevikku silmas pidades. see on üks vähestest programmidest, kus eelarvet on suurendatud kolmkümmend koma kuus miljardit aastateks kaks tuhat kakskümmend üks kuni kakskümmend seitse, ligi kakskümmend protsenti rohkem kui praegusel perioodil kaks tuhat neliteist, kaks tuhat kakskümmend. ja mitte ainult finantsraamistiku ettepanekus ei ole säilitatud CEF-i praegusi äh, vahendeid üldises ja ühtekuuluvus äh, osas oleme suurendanud ka sammast, mis puudutab sõjalist liikuvust, kuid rasketel aegadel, kus Ühendkuningriik on lahkumas, on see muljetavaldav saavutus, see näitab, et Euroopa ühendamise rahastust on, on komisjoni poolt äh, tunnustatud kui tõhusat instrumenti, mis annab tõelise lisandväärtuse Euroopa ühe, ühtsele turule ja rõhutaksin veel kord, et kõik vahendid, mis suunatakse sõjalisele liikuvusele, on suunatud kahese kasutusega kaupadele, tegemist on tsiviilinfrastruktuuriga, tsiviileesmärkidega, mida siis kasutatakse ka sõjalise liikuvuse tõhustamiseks. nüüd sünergiast. transpordi, energia ja digisektorite kontekstis ühised, on ühised töökavad, ühiselt rahastatud ning võimalusega rakendada kõige kõrgemat kaasfinantseerimismäära antud sektoris, peame seadma selged prioriteedid, kuidas need sünergiad hakkavad toimima. ja veel kord kordan üle, et use it or lose it põhimõte jääb CEF-i osaks, see on olnud üks edukamaid põhimõtteid, et mis on võimaldanud nii kõrgeid täitmismäärasid juba esimesel kolmel aastal juba rohkem kui üheksakümmend protsenti oli täitmise määr. ja võib-olla viimane märkus prioriteetsete projektide kohta, selle tõstatas üks parlamendiliige. paljud liikmesriigid on välja pakkunud uusi sektsioone, me ei saanud neid kõiki arvesse võtta, kuid paljud nendest siiski võetakse arvesse. muidugi ainult need, mis olid vastavuses määruse lisaga. lõpetuseks tänan teid veel kord selle eest, et sain võimaluse tutvustada meie ettepaneku esialgset struktuuri. juuni esimesel nädalal esitame selle ametlikult ja tänan kõiki ka toetuse eest. ma palun teil jätkata ja ma ootan edasisi arutelusid lähikuudel tihedas koostöös kolleegidega, kes tegelevad energia- ja digisektoriga, selleks, et me saaksime kiiresti edasi liikuda selle väga olulise teemaga, tänan teid. suur aitäh, volinik